<coughs> Bien, mesdames et messieurs, euh, chers... daamid ja härrad, kallid kolleegid, tere päevast teile, tere tulemast sellele avalikule kuulamisele, mille me pühendame täna ähm, kaitsetööstusele Euroopas. see on teema, millest tihti räägitakse, kuid kahjuks ei räägita sellest piisavalt tihti osapoolte endiga meil on palju siin institutsioonide esindajad, komisjon, siin käisid hiljuti volinikud Barnier ja Tajani ja ka välisteenistuse esindajad ning liikmesriikide esindajad, kes meid siin külastavad ning räägivad sellest, mida nemad ootavad ülemkogult detsembrikuus, mis pühendatakse kaitseküsimustele, kuid siiamaale ei ole meil kunagi veel õnnestunud kuulda tööstuse esindajaid endid. siin on palju teemasid meil täna seetõttu päevakorras, me räägime olulisest etapist ÜKJP jaoks, me räägime kaitsevõimekusest. siin on mit-, mitu teemat, kuid tööstuse osapool tuleb kindlasti ära kuulata, sellepärast meil ongi siin see kuulamine ja siin on ka teisi äh, küsimusi, äh, millele me ei mõelnud, kui me algul hakkasime seda kuulamist korraldama, me räägime siin äh, vabakaubandusleppest USA-ga, kuhu kuulab ka kaitsetööstus Strasbourgis äh, leidis aset vastavteemaline arutelu eelmisel nädalal, võib-olla tuleme selle küsimuse juurde veel tagasi ning äh, meil on ka Prantsuse valge raamat ning äh, Prantsuse kaitseminister oli meie juures eelmisel nädalal. Prantsuse president pidas kaitseteemalise kõne eelmisel nädalal, tuues välja Euroopa tasandil olevad puudujäägid nii et ähm, kaitsevõimekus on väga tundlik küsimus ja seega tänan südamest meie külalisi, kes täna siin kohal on. mõned neist on tulnud äh, üsna kaugelt ja võtsid selle aja, et Brüsselist äh, läbi tulla. ma tänan neid selle eest. meil on siin Erik Trapp, Pie, kes on ASD kaitsekomisjoni esimees ja Dassault aviatsiooni president Daniel Romiti, kes on Augusta Westlandi president ja härra Jan Pie, kes on Rootsi julgeoleku- ja kaitsetööstuse ühenduse president ja samuti on siin härra Mölling, kes on äh, Saksa rahvusvaheliste asjade ja julgeoleku instituudi esindaja ja siin on ka meie kolleeg härra Kaaler, kes on valmis äh, koostama omaalgatuslikku raportit Euroopa kaitsetehnoloogia ja tööstusbaasi kohta ning me oleme valmis ähm, arutama seda küsimust ka teiste asjasse puutuvate komisjonidega. nüüd annan siis sõna härra Trapiele, härra Romitile ja härra Piele ja seejärel võtavad sõna äh, parlamendisaadikud härra Mölling ning äh, seejärel saavad meie külalised äh, selle arutelu kokku võtta. palun, Erik! härra esimees, daamid ja härrad, suur tänu, et te mulle täna siin sõna annate, et rääkida pisut Dassault äh, ja tööstuse seisukohtadest. kahe tuhande kolmeteistkümnes aasta on oluline aasta, sest siin on äh, terve rida kohtumisi ja eriti detsembrikuu ülemkogu, mis on pühendatud Euroopa kaitseküsimustele. nii et Euroopa kodanikuna ja ettevõtte juhina Euroopas lubage mul kõigepealt anda teile ülevaade kaitsetööstuse olukorrast Euroopas. minu meelest on see olukord pisut murettekitav, sest kaitseküsimus puutub eh, riikide suveräänsusesse ja nende vastutusse, kuid te teate, et äh, meil on siin äh, puudust poliitilisest tahtest, kuid viimase aja sündmused Malis, Malis näitavad, et äh, in, riigid on võimelised oma vastutuse võtma, kuigi Euroopa on siin keerulises olukorras, kuigi me oleme teinud edusamme. mida me soovime siis Euroopale kaitsevaldkonnas, milline on meie eesmärk, me soovime ühest üles ehitada Euroopat kaitseaspektist, kaitstes kõige nõrgemat. muidugi on olukord, praegu meil on finants- ja majanduskriis, mis moodustab objektiivse põhjuse vähendamaks kaitsekulutusi. kui kuid äh, tegelikult kaitsekulutused vähenevad juba kakskümmend aastat sõltumata majandusolukorrast ja Euroopa riigid leiaksid nagu, et kaitseküsimus ei ole nende vastutuses eile leidis aset arutelu teemal, et need, kes ähm, äh, panustavad sellesse, äh, e, seda tuleb välja tuua ja nende olukorda soodustada. siin on siis äh, kaks võimalust, kõigepealt sõltumatuse võimalus, kuid see tähendab teatud sõltumatusest loobumist ja teine stsenaarium on see Euroopa, kes kus ei ole enam äh, kaitsetööstust ja see suunatakse ümber muudesse valdkondadesse. ja homme on meil ainult suured äh, USA, Hiina, India ja Brasiilia tööstused. nii et äh, mina eurooplasena ei ole selle stsenaariumiga nõus vastupidi, me soovime võimsat Euroopat, kes peab kinni oma ajaloolisest rollist, kuid kaitsepoliitikal on teatud hind, sest eh, eh, USA on eh, investeerinud viissada kaheksakümmend neli miljardit, samas kui Euroopa on ainult sada kaheksakümmend üks miljardit investeerinud kaitsepoliitikasse. kui me tahame jääda sõltumatuks ja iseseisvaks äh, äh, majandus- ja kaitsepoliitilisest aspektist, siis peame kiiresti reageerima, sellepärast et tööstuse olukord eelarve poliitikat arvesse võttes on keeruline, kuivõrd äh, eelarveid vähendatakse pidevalt ja meie konkurentsivõime on välja suremas. juhtides teie tähelepanu nendele küsimustele, siis USA on soovinud säilitada oma sõjaväelist ja majanduslikku juhtrolli ning neil on võimalus seda teha ja nad on eh, investeerinud üle seitsmekümne viie miljardi eh, teadus- ja arendustegevusse võrreldes üheksa miljardiga Euroopas, nii et Euroopa ja komisjon peaksid eh, tegema samamoodi nagu USA, et majanduslik õitseng nii praegune nagu kui ka tulev oleks ellu viidud läbi kõrge tehnoloogia. USA on mõistnud, et tegemist on riikliku küsimusega ning tegemist on olulise väljakutsega praeguses ja ka tulevases olukorras, nii et tegemist on parima garantiiga tulevasele majanduse õitsengule ning samuti ka oma poliitilise juhtrolli säilitamisega. meie poliitiline kontekst siin Euroopas on veelgi hullem ähm, meie turgude olukorra tõttu näiteks äh, lahingulennukite ja droonide turul on olukord kõige hullem, sest Euroopas on äh, selge eelistus USA suunas, mis äh, on ohtlik meie tööstuse jaoks, võttes arvesse strateegilist olukorda nii kaasaegsete sõdade puhul, siis siin USA-l on teatud monopol selles väga tundlikus sektoris. Te teate, tegemist on F kolmkümmend viie programmiga, mille kaudu investeeritakse ähm, viie miljardi äh, ulatuses ähm, kaitsetööstust ja ähm, nagu te näete, tegemist ei ole väikeste summadega. Euroopa tule, peab tulevikus suutma omaenda äh, äh, hävituslennukid välja töötama pärast äh, Rafale ning äh, muud EFU tegi seda, peaaegu sai hakkama, nii et äh, see oli siis teadaanne programmi kohta. selles kontekstis me näeme, et tegelikult on olemas äh, tõsiseid ohte, kas see tööstus äh, jääb kestma, võttes arvesse praegusi hiljutisi konflikte Liibüa, Mali, eh, Kosovo, Afganistan ning viimased algatused Euroopas, eh, Euroopa Kaitseagentuur, kaitsepakett, kas see tagab eh, tööstuse püsimajäämise, see on küsimus, mille ma püstitan, küsin, kas see on kaasa aidanud, suurendanud konkurentsivõimet, kas see on võimaldanud tööstusel lisavahendeid saada, kas on uued struktureerivad programmid välja töötatud selleks, et kaitseettevõtted saaksid oma ennast tugevdada ning Põhja-Ameerika ja maailma konkurentsis ellu jääda. me leiame, et äh, kaitsetööstuse konkurentsivõime on esmatähtis, me oleme esimesed äh, tööstuse esindajatena, äh, kes seda arvavad ning me puutume kokku ka tsiviilturul vägagi elava konkurentsiga ning me oleme veendunud, et konkurentsivõime meie jaoks on vaja tagada. tooksin ühe näite tsiviilühiskonnast, Dassault võitleb äh, Kanada ning Ameerika Ühendriikide ettevõtete vastu, me teame, mida tähendab konkurentsivõime. ning ma arvan, et kaitse-eelarvest tuleks me ikka toetada, me oleme ka ise selle nimel äh, vahendeid äh, välja mõtelnud, mille abil oma konkurentsivõimet parandada, me teame, et meil on ka takistusi, euro näiteks on üheks selliseks äh, samuti äh, tööjõukulud, mis on siinpool äh, Atlandi ookeani suuremad kui muu ning samuti osades riikides maksud, mis on palju kõrgemad kui Ameerikas. ja ma ei räägi siin isegi mitte tule-, sellistest riikidest nagu Hiina, India, Brasiilia. konkreetsed meetmed, mis komisjon äh, on võtnud, kas need on meie konkurentsivõimet tugevdanud, töö tu,, turu direktiiv, äh, kogu kaitsepakett kokku, mis on selle tagajärg, me peaksimegi riik, riigi haaval analüüsima, mis on nende direktiivide tagajärjed olnud. Need on äh, väga suured ning tuleb tõesti vaadata seda, kas äh, seeläbi on õnnestunud parandada konkurentsivõimet. kui ma nüüd unistaksin hetkeks, mida me tahaksime? me tahaksime, et suurendataks teadustöö ja arengutegevuse eelarveid ning alustatakse uute programmidega, mis põhineksid äh, Euroopa pädevusel. samuti unistame me sellest, et intellektuaalomandi äh, õigusest tööstuse puhul kinni peetaks, nii see ei ole. Äh, kõikides määrustes me näeme seda kas komisjoni või siis Euroopa Kaitseagentuuri poolt. tahetakse anda intellektuaalomandi õigus kõikidele äh, töösturitele, kes osalevad, mis on mõistetav, kui me räägime neist äh, tehnoloogiatest, mis me koos välja arendame, kui me räägime, aga see ei peaks nii olema, äh, kui tööstur ise oma mingi, ühe tehnoloogia enda jaoks välja töötab. samuti oleks vaja võib-olla vaadata ka, mida tehakse teistes riikides ma ei tõlgiks äh, seda soovi Euroopa eelistusena, aga midagi sinna äh, kanti. samuti oleks meil vaja välja töötada see, mis on meie ühised operatiivvajadused, sellest on palju rääkida, samuti tuleb meile välja selgitada Euroopas, millised on äh, olemasolevad oskused, nii et me pakuksime tööd neile, kellel need oskused on, mitte aga ei hakkaks kunstlikult looma uudi, uusi oskusi, mis jällegi sakuksid vanade oskustega konkurentsi ja see on jällegi meie paradoksiks, ühest küljest me monopoli ei soovi, teisalt jällegi räägime me tööstuse konsolideerimisest, nii et me näeme, et siin on päris palju selliseid teemasid, mida me sooviksime arutada ma usun, et nüüd konkreetseks äh, minnes, äh, mida me tahaksime siis, äh, enne rääkisin unistustest, nüüd konkreetselt. esiteks, me ei taha uusi direktiive, ma arvan, et kõigepealt me peaksime läbi analüüsima need direktiivid, mis juba olemas on. uus õiguslik raamistik kaitse Euroopat üles ei ehita, teiseks, tarnekindlus on hea asi, see on miski, millega tuleb jätkata, aga samamoodi nagu ameeriklased omaenda toodete jaoks, kolmandaks tööstuse konsolideerimine, ma usun, et eelkõige oleks vaja e, nõudlust operatiivvajaduste vallas tugevdada ning harmoneerida kaitsevajadusi samuti. selle võib usaldada Euroopa Kaitseagentuuri kätetesse, kätesse, sellepärast et e, agentuuri e, eesmärgiks oleks siis koondada need soovid, samuti tippkeskusi välja töötada, jällegi agentuur võiks siin äh, nõu anda, välja selgitada, kaardistada, vaadata, kus on olemas äh, oskused, me peaksime neid ära kasutama ning raha suunama sinna, kus sellised oskused juba olemas on. muidugi tuleks ka teadustöösse ja arengutegevusse investeerida. kaitse, julgeolek tuleb vaadata, kas ka äh, iga äh, mitmeaastaste finantsraamistik äh, raames ning tegevuskavade raames tuleks sellega arvestada. ettevõtete enda investeeringud peavad olema väikesed, sellepärast et pärast tuleb kulud ju katta, sellepärast et tsiviilturul on, on tegelik turg olemas, aga kaitsetööstusettevõtete jaoks on ainsaks turuks riigid ning viimaseks me oleme natukene mures selle üle, et kaitseküsimust tahetakse käsitleda ka vabakaubandusleppe raames Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel, sellepärast et äh, võrreldes, kui me võrdleme oma kaitsetööstust Ameerika omadega, seda ei saa võrrelda, kui äh, me tahame aga vabakaubandust edendada, siis me räägime võrdse võrdsega. kõigepealt tuleks tugevdada meie kaitsetööstust, enne kui saame Ameerika kaitsetööstusega võrdsetel alustel äh, läbi rääkida, vastasel juhul pannakse meid koos naha ja karvadega nahka. ning äh, Äh, põhimõtteliselt oleksime, oleks meie tööstus siis ainult allhankeid täitev äh, tööstus, ei, nii me ei saa, meil on vaja ikkagi jääda oma äh, tehnoloogia omanikuks. ja kokkuvõtteks, ma usun, et meil on vaja eelkõige uute programmidega algust teha. minu arvamus on järgmine, komisjon võib siin omalt poolt midagi pakkuda. toetada rahaliselt teadusarengut tegevust ning agentuur võib jällegi vaadata, millised on vajadused, leida õiged töösturid, vältida dubleerimist, nii et igalühel on oma roll, aga muidugi mõista riigid just on need, kellel on võimekus uusi programme välja töötada. ma arvan, et põhitähtis näiteks vastavalt sellele, mis juba tehtud ka on, et vähemalt kaks äh, äh, riiki veavad programme, kui teised soovivad liituda, siis nad on teretulnud. siin näiteks on teisi riike silmas, kellega prantslased koos töövad, Hispaania, äh, Saksamaa, Taani, teisedki, kõik see võib koostööle kaasa aidata, aga mootorit on vaja, mootor, see tähendab seda, et tuleb raha suunata, valmistada ette militaaroperatsioonid, need läbi viia, neid arendada, peab olema võimeline esimesena konflikti sekkuma ning samuti tuleb panustada, tuleb panustada see ka tegelikkuses ning ma usun, et siin on meie lahendus. me peame olema me peame olema pragmaatilised ning arvestama meil olemasolevate tingimustega. jah, suur aitäh, ma usun, et siin oli päris palju punkte, milles me võime arvamusi vahetada kolleegidega. igastahes minul on küll mõned küsimused teatud aspektide kohta. ja nüüd äh, meie järgmine külaline, palun. Uh, signor Presidente, gentili onorevoli, grazie per questa opportunità. härra Rumetti lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, äh, suur aitäh äh, selle eest, et äh, et nagu ka härra Trapi ütles, andsite te meile võimaluse siia tulla. Ähm, tänane Euroopa on erinev sellest, mida me varem teadsime, tundsime. kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriis on täielikult muutnud vana kontinenti ning Euroopa Liidu jaoks on üha keerukam autonoomselt välja töötada ja juhtida sõjaväe militaarprogramme. varasemalt oli see kõik abstraktne ja demagoogiline lähenemine, aga praeguseks nii see on. kui me tahame, et kaitsetööstus ellu jääks, ja kui me tahame, et kaitsetööstus oleks konkurentsivõimeline rahvusvahelisel areenil, sellepärast et sellega just tegemist ongi, kui me mõtleme ainult sellele, mis liikmesriikides toimub liikmesriigi tasandil, eh, siis meie lähenemine ei ole mitte kunagi kõikehõlmav ning eh, Euroopa-ülene. vanade instrumentide nagu kahepoolsete lepingute kasutamine on miski, mida osad soovivad, aga see jällegi vähendab eh, eelarvet äh, kaitseküsimustesse ning äh, viib languseni. meie igapäev, meie teadmised, äh, oskused, praegused käimasolevad programmid toetuvad viimaste aastate teadusprogrammidel. kõige selle küsimärgi alla seadmine tähendaks lihtsalt seda, et viimase kahekümne aasta jõupingutused läheksid kaduma ning kaoks ära ka meie kaitsetööstuse autonoomia see oleks miski, mille vastu on raske võidelda, sellepärast et meil ei ole sarnaseid instrumente kui ameeriklastel. Future Vertical Lift näiteks, see on üheks näiteks, mis on tulevase arengu maatriksiks kaitsetööstuses Ameer-, Ameerika poolt me näeme, et äh, nende lennutööstus on üha agressiivsemaks muutunud ja nad on ning nad kasutavad ära kõiki vahendeid, mis neil on ka Foreign Military Sales näiteks. nii et me näeme, et Euroopa hakkab reageerima, teatud algatusi on tehtud ka viimastel aastatel detsembris on äh, Euroopa Liidu Nõukogu kokkutulek, äh, kus jällegi arutatakse seda, kuidas parandada Euroopa kaitsetööstust ja meie konkurentsivõimet. meil on äh, ka vastav rakkerühm, pädevad volinikud osalevad seal, tegemist on positiivse algatusega. igastahes teoreetiliselt pooling ja sharing samuti on olulised, olgugi et palju on veel vaja teha ja olgugi, et me peame tõesti kiiresti tegutsema. aga head kolleegid, lugupeetud saadikud, ma olen siin Augusta haldajana ning ma tahaksin rääkida lühidalt. sellest, milline on meie igapäevane mänguväli, Watercraft, instrument, näiteks tahaksin sellest rääkida meie oleme liidri rollis sellel eh, kaubaturul. tegemist on konkurentsi eh, pakkuva turuga, avatud turuga ning võttes arvesse, kui suur see turgu on, on tegemist olulise turuga ja siin pean ütlema, et eh, meie positsioon on hea, samuti rahvusvahelisel areenil me oleme liidri rollis oma valdkonnas ning meie pakume erinevaid äh, militaar äh, äh, seadmeid, neid tsiviilseadmeid, mis ei jää alla ameeriklaste omadele. Gustav Westland, meie teine noh, haru, on ka koos välja töötanud militaarprogramme NH äh, üheksakümmend, üks meie helikopter on näiteks äh, väga hea näide meie toodangust ning muidugi mõistame, kohandame ennast ka rahvusvahelise turu vajadustega. Augusta Westland mõneti äh, juba ennetab tulevikku ning investeerime suure osa oma vahenditest, ligikaudu kaheksateist protsenti tuludest teadustesse ning arengutegevusse näiteks nelja viim-, viie viimase aasta jooksul oleme me investeerinud öö, uutesse mudelitesse sada viiskümmend üheksa, sada kakskümmend üheksa, sada nelikümmend üheksa. tegemist on militaarmudeliga, utility transpordi öö, Äh, valdkonnas, samuti on meil kolm uut mudelit, äh, sada kolmkümmend üheksa, sada kuuskümmend üheksa, sada kaheksakümmend üheksa. see, need näited on äh, näitavad selgelt, et me oleme otsustanud jääda tippu tehnoloogia valdkonnas. Need helikopterid, viimase põlvkonna helikopterid võimaldavad meile nüüd ka uut kontseptsiooni kasutada ehk tehnoloogia põllu, äh, perekonna kontseptsiooni. me kasutame ühiseid aluseid ning laiendame seda kontseptsiooni ka muuhulgas äh, militaarvaldkonnale. me oleme veendunud, et võttes arvesse praegust äh, rahalist olukorda meie relvajõududes oleks võimalik jõuda kõige paremate tulemusteni siis, kui meil on ühised platvormid või lähedased platvormid, ehk siis me lähtuksime samast arhitektuurist, filosoofiast, süsteemist oma projektide väljatöötamisele. ja muuhulgas ka koolituses teatud aspektides eh, me teame, on käimas väga elav arutelu. Eh, näiteks selle tehnoloogia valdkonnas, mida saab nii kaubandus- ja tsiviilvaldkonnas kasutada kui ka militaarvaldkonnas, Augusta Westland. soovib, et see tee, mille me oleme valinud, võimaldaks meile turul aset leidvaid muutusi ennetada. kui me räägime rahastamisest, siis vahendeid tuleb väga mõistlikult kasutada ning see kontseptsioon, millest rääkisin, perekonna kontseptsioon võimaldab just sihtpäraselt äh, vahendeid kasutada. ütleksin väga lihtsalt, et seeläbi on võimalik äh, militaarvaldkonnas muuhulgas äh, suuremahulist kokkuhoidu äh, saavutada. Augusta Westland ennetab tulevaste helikopterite väljatöötamise aastat liitvaid arenguid. nagu te teate, tehtud rotor on üks, mille me välja töötame koos Belliga, Bell Ameerikaga ning kuussada üheksa puhul siin jällegi tegemist on helikopteriga, mis võib vertikaalselt õhku tõusta ja maanduda ja lennata nagu tavaline turbokrop. ka õhurõhustatud kabiin on äh, ning äh, kiirus ning tegevusväli äh, on tal kaks korda suuremad kui tavalisel helikopteril me tahame neid hakata tootma, tootmise muidugi me peame silmas, et ka meie rakendused oleksid võimalikult äh, uudsed äh, tiltrootori äh, rakendustega võrreldavad. ja me lähtume ka sellest, et meie lennukites oleks kakskümmend kohta, Team Sky programmi raames me tahame äh, selle projekti ellu viia selleks, et äh, tõendada, et meie valitud äh, valem äh, on õige. nii et me leiame, et lennunduses nagu ka maa kui ka mere valdkonnas on meil väga palju võimalik saavutada. Gustav Estlani kohta veel paar sõna me räägime väga palju äh, konsolideerimisest ning äh, tööstussektori koondamisest äh, selleks, et võidelda ületootmise vastu ning selleks, et tagada see, et meie tööstusmudel oleks konkurentsivõimeline. Augusta Vestland on äärmiselt ratsionaalselt ning rahvusvahelise lähenemise kasuks otsustanud, sellepärast et me teame, et Augusta Westland on siis Augusta Itaalia ettevõte ning Westland Inglise ettevõtte liitumise tulemus hiljuti. oleme me oma koostööd veelgi tihendanud täna Pitsahellile, mis on Poola helikopteri tootja. seega on tegemist rahvusvahelise ettevõttega, me peaasjalikult siis äh, tegutseme kolmes Euroopa Liidu liikmesriigis ja ka Philadelphia's on meil üks üksus, kus me toodame kommertshelikoptereid äh,. nii et te näete, me arvestame äh, tekkinud vajadustega Euroopas ka äh, ja meie mudel on aga ratsionaalne, võimaldab ühendada äh, erinevad võimekused ka Eurokopteri puhul Saksamaa, Prantsusmaa on oma jõud ühendanud, Hispaania on liitunud. mida meil on vaja? on ilmselge, et Euroopa peaks äh, tugevamalt toetama sellist nišitehnoloogiat, mis on oluliseks osaks kaitsesektorist ning äh, Äh, kus me oleme rahvusvahelisena eril praegu liidri rollis. praegu ei ole ainsatki programmi sõjaväehelikopterite äh, jaoks Euroopa Liidus, ei ole mitte midagi sarnast sellele, mis Ameerika Ühendriikides on. ja mis seal hiljuti tehti. me leiame, et äh, me, Euroopa Liit peaks minema kaugemale liikmesriikide piiridest ja täitma tekkinud tõsise tühimiku, muidugi mõista. me leiame, äh, et see kontseptsioon, millest ma rääkisin, on väga oluline, perekonna kontseptsioon, äh, nutikas kasutamine on väga oluline, eks, et me laseksime konkurentsivõimelisel tööstusel edeneda, edeneda nii, et tehnoloogia, mis me välja töötame, võimaldaks meil rahvusvahelisel tasandil äh, olla teistega võrreldav konkurentsivõimeline, muidugi tuleb ratsionaliseerida, tuleb äh, riigihangetega arvestada ning arvestada ka sellega, millised on äh, pikemas perspektiivis äh, planeerimisega seotud probleemid. me loodame, et siin EDA on olulise rolliga, aga nende eelarve on ligikaudu kolmkümmend miljonit aastas. me ei saa väita, et me suudaksime läbi viia väga suuremahulisi teadustöö ja arengutegevuse programme. meil on omad kohustused, meie oleme oma osa siin täitnud eh, ratsionaliseerimise läbi, nii ka Gustav Westland äh, Te näete, et siin on tegemist kolme suure äh, helikopteritöösturi liitumisega, nii et te näete, meie oleme oma osa täitnud ning äh, me kõik peavad oma vastutust kandma, ma arvan, et on mõttetu rääkida Euroopa kaitsepoliitikast, kui pidevalt vähendatakse väga oluliselt teadustöö kaitse ja mm, arengueelarveid. teadustööd ja arengutegevust tuleb toetada kuid samuti tuleb kulutada paremini, mõistlikumalt. ka siin tuleks arutelu pidada, siin praegu küll mitte, aga jah, tõesti, see on üks sektor, millele tuleb suuremat tähelepanu pöörata ning äh, ma luban endale teile ka ühe soovituse teha. Euroopal on kindlasti vaja äh, täpsemat äh, regulatsiooni kaitseküsimust, mis arvestaks kaitsevajadustega äh,, aga ettevaatust, sellepärast et äh, reeglite läbi me võime ohtu seada omaenda toodangu, kui meil ei õnnestu, kui meil ei õnnestu intellektuaalomandi küsimusi õigesti lahendada. suur aitäh selle eest, et mind kuulasite, mulle sõna andsite. mina toetan äh, Euroopa kaitsetööstust ning äh, ning see oligi siis minu sõnavõtt. suur tänu. siin on terve rida punkte, mida tuleks kindlasti veel arutelus äh, läbi kaaluda ja väga huvitav on siin äh, kokkelangevuse eelneva sõnavõtuga, eriti just, mida puudutab intellektuaalset omandit, äh, mis tõusetub üsna tihti ja tuleme selle küsimuse juurde veel tagasi, härra Piir, palun. jah, jah. I am just starting the slideshow to support. Eh, ma käivitasin slaidishow oma ettekande toetuseks. no millest alustada, et slaidid eh, korralikuks, korralikult nähtavad oleksid? suur tänu, esimees, lugupeetud eh, Sede allkomisjoni liikmed, daamid ja härrad. minu jaoks on suur au eh, pöörduda teie poole eh, Rootsi julgeoleku ja kaitsetööstuse nimel. Need on rasked ajad Euroopa jaoks ja need on ka rasked ajad meie julgeoleku ja kaitsetööstuse jaoks. tänapäeval äh, on meil täiesti seaduspärased murepunktid ja ma püüan anda teile ka positiivse väljavaate tuleviku kohta ja kirjeldada neid võimalusi, eh, mida me võiksime targalt ära kasutada. alustuseks ma jagan teiega oma kogemusi eh, nendest eh, põhjalikest muutustest, mis on toimunud Rootsi julgeoleku kaitsetööstuse viimase aastakümne jooksul. see protsess Äh, kujundab edaspidi ka selliseks, mis võiks olla näiteks ja eeskujuks Euroopa Liidule. ja siis ma äh, annan teile ülevaate nendest põhilistest väljakutsetest, mis Euroopal selles tegevusvaldkonnas on ja lõpuks räägin sellest, mida nendega ette võtta, et edukalt lahendada need väljakutsed. Äh, mida teha selleks, et Euroopa julgeoleku kaitsetööstusbaas suudaks edukalt tegutseda ka kahekümne esimesel sajandil Euroopa kaitsetööstuse tulevik on eluliselt tähtis küsimus mitte ainult nende jaoks, kes selles te tegevusvaldkonnas tegutsevad, vaid kogu Euroopa tööstusmaastiku jaoks ja ma julgen öelda, et isegi eh, Euroopa konkurentsivõime tuleviku, julgeoleku ja heaolu nimel. Rootsi eh, teatud mõttes eh, Euroopa kaitsemaastikul paistab teiste seas rohkem silma ja seda kolmel põhjusel. esiteks, Rootsi tööstusbaas äh, Äh, suhteliselt rääkides on suhteliselt suur, suhteliselt edukas ja ekspordile suunatud. mitte ükski teine äh, maailma riik võrreldava majanduse suurusega suudab tagada sellised süsteemsed platvormid äh, õhul, õhus, maal ja merel. see on üks seitsmest maailma riigist, kus ehitatakse hävituslennukeid ja Root-, meie tööstus on harjunud töötama ühe väikese kliendiga, see on Rootsi kaitsejõududega. samuti on meil väga head tehnilised lahendused, mis aitavad meie konkurentsivõimet säilitada. Rootsi, vastavalt Stockholmi Rahu-uuringute Instituudile on suurim ähm, kaitsevarustuse eksportöör ühe inimese kohta maailmas aastal kaks tuhat üksteist ja eksport on viimase aastakümne jooksul äh, kasvanud nelisada protsenti ja seetõttu meie siseturg on Rootsi tööstusettevõtete silmas äh, üks turg muude turgude seas mis on üha vähem sõltuv Euroopa turgudest ja on üha rohkem keskendumas tärkava majandusega riikide turgudele, eriti Aasias. Äh, eksport äh, ja karmid eksportkontrollisüsteemid on selles ühendatud ja me ei suhtu ekspordikontrolli süsteemi kui äh, koormuse, vaid kui hüvesse meie tööstuse heaks, kuna see tagab legitiimsuse ja on eeltingimuseks äh, juurdepääsuks tehnoloogiasiirdele äh, konkreetsemalt USA-st, mis moodustab lahutamatu partnerlussuhte Rootsi jaoks, vaatamata nendele väljakutsetele, mis meil on seoses rahvusvahelise relvakaubanduse määrusega. minu arvates äh, Äh, edukalt toimivad rahvusvahelised turud ja ambitsioonikas lähenemine ekspordikontrollile äh, toimib käsikäes. teiseks, Rootsi julgeoleku- ja kaitsetööstusbaas on ainukene Euroopas, mis on täiesti eraomanduses ja suurel määral äh, välisomanike valdusest see oli strateegiline otsus, mille Rootsi parlament võttis üheksakümnendatel aastatel ja tööstus peab seda täna kalliks. lihtsamalt öeldes äh, valitsus ei suuda paremini hallata ja juhtida kaitsetööstus kui eraomanikud. lisaks sellele välisomanikud äh, Rootsi äh, kaitsetööstuses on aidanud tagada äh, Äh, rahastamise elastsuse ja müügikampaaniad ka rasketel aegadel, on andnud äh, oma panuse äh, rahvusvahelise koostööprojektidesse ning taganud vajaliku turu juurdepääsu Rootsi ettevõtetele. ja see ei ole vähendanud meie töökohtade arvu, vastupidi, Rootsi kaitsetööstussektoris töötavate inimeste arv on praegu üks suuremaid ja kui eh, siseriiklik hanked vähenesid viisteist protsenti, selle eh, tööstusharu müük kasvas. kolmandaks, Rootsi kaitsetööstuse baas on väga teadusmahukas. meie suurim eh, vastav ettevõte Saab kontsern investeerib kakskümmend viis protsenti oma käibest teadus- ja arendustegevusse ja meie arvutuste järgi kaheksateist protsenti kolmekümne viiest miljardist eurost äh, on pühendatud sellele. Äh, sellele aitab kaasa Rootsi äh, elujõuline teadus- ja tehnoloogiabaas ja vastavalt OECD teadusuuringute arenguindeksile on Rootsis ühe inimese kohta kõige rohkem doktorikraadiga inimesi teadus- ja tehnikavaldkondades ja see on teine valdkond, äh, kus töötab kõige rohkem teadlasi. Äh, millised on Euroopas seisvad väljakutsed? mitte ükski riik ega rahvus ei ole ähm, eraldiseisev saar tänapäeva üleilmastuses majanduses ja vaatamata sellele, et see nii-öelda roosiline pilt on te, minule teie poolt maalitud Rootsi tööstusest, on ka meil tõsiseid probleeme. kuid me oleme sunnitud möönma, et et äh, Euroopa kaitse- ja julgeolekutööstuse seisvad raskused lähevad kaugemale ajas kui aasta kaks tuhat kaheksa aastakümneid äh, on meil olnud ületootmine, me pole suutnud saavutada mastaabiökonoomikat, me oleme mõttetult dubleerinud oma kaitsevarustust, samal ajal Euroopas puuduvad sõjakriiside ohjamiseks vajalikud võtmevõimekused ja Euroopa ei suuda täiel määral kasutada ära oma potentsiaali kui ülemaailma tegija ja selle heaks näiteks on meie viimased operatsioonid Liibüas ja Malis. kuid äh, majanduslangus äh, on mõjutanud oluliselt ka kaitsekulutusi äh, ja kui me ei äh, reformi oma hankemenetlusi, kui me ei avane konkurentsile Euroopas, siis me jääme ilma ka nendest võimakutest, võimekutest mitte ainult seetõttu, et kaitse-eelarve väheneb, vaid ka seetõttu, et me ei suuda ähm, äh, konkureerida kuludega. mis tähendab seda, et meie võimekused langevad, meie äh, tööstusettevõtted kannatavad ähm,, kuna neile hakkavad kehtima suured kitsendused ja siis nad peavad oma tegevuse ümber kujundama, äh, vaatama teiste äh, tootmisharude suhtes, mis võib äh, tuua kaasa soovimatud tagajärjed. ma arvan, me oleme jõudnud nüüd olulisse murdepunkti. ma tahan rõhutada, et Euroopa maksumaksja ei ole valmis enam kauem kulutama raha asjadele, mida me ei vaja ja mis on tekkinud seoses protektsionismiga. ma austan neid, kes on ütelnud, et eh, kaitsetööstuses on vaja eh, muudatusi, et meie kaitsetööstus peab avanema konkurentsile ja mm, isegi eh, töötuse suurenemise riskil minu arvates äh, Euroopa vajab tänapäeval kõige rohkem seda konkurentsivõimet ja jätkusuutlikku heaolu loomist. me ei tohi unustada, et rahumeelne ja jõukas Euroopa äh, kerkis nii-öelda pärast seda, kui olid lõhutud müürid äh,, kui olid kõrvaldatud tariifsed kaubandusbarjäärid. ja nüüd äh, Äh, on äh, kaitseturul väga palju konkreetseid tingimusi, mis raskendavad selle tegevust ja äh, kui riigid on ainult klientideks, siis me peame ikka põhjalikult mõtlema, milline on meie tarnekindlus kuid põhireeglid, turumajanduse reeglid peavad töötama ka kaitsevaldkonnas ja me petame ennast, kui me arvame teisiti ja äh, kuidas edasi minna, mida me peaksime minu arust tegema ja selle kohta neli lühikest mõtet. kõigepealt pädevused ja tegijad no,. komisjon praegu koostamas oma teatist enne Euroopa Ülemkogu, kus saavad kokku riigipead ja valitsusjuhid detsembris on nende seas ka inimesi, kes kardavad, et kui komisjonil võimaldatakse liiga vabalt tegutseda julgeoleku ja kaitsetööstuse valdkonnas, võib see halvasti mõjutada. mina ei kuulu nende hulka, olgem avameelsed. eelmised katsed eh, ohjeldada ületootmist äh, viisid kaasa äh, eh, mastaabiökonoomika äh, läbikukkumisele ja protektsionismile Äh, ei liikmesriigid ega äh, äh, kuue riigi kavatsuste protokoll ASD ega Euroopa Kaitseagentuur ei ole suutnud edukalt tagada pikaajalise kaitsetööstuse tegevuse ja võrdsed tingimused. kui komisjon suudab oma pädevusi ja vahendeid paremini kasutada selle eesmärgi saavutamiseks, siis ma toetan seda kahe käega. teiseks äh,, äh, turu põhipõhimõtted äh, ja seadusandlus on juba paigas teatud määral. me ei vaja mitte rohkem õigusakte, vaid me soov-, äh, vajame tugevamat ja tõhusamat äh, järelevalvesüsteemi, mis tagab juba vastu võetud seadusaktide tegeliku jõustamise ja läbipaistvuse kõikjal Euroopas kolmandaks, et saavutada Euroopa-siseselt mastaabiökonoomika efekti, on vaja ühtlustada nõudeid ja suurendada nõudlust kõikides strateegilistes, strateegilistes olu, strateegiliselt olulistes valdkondades. liikmesriigid peavad selgelt määratlema oma riiklikud võtme, võimekused, eh, mida ideaalolukorras eh, toetab tugev ja äh, Äh, taskukohane teadus- ja arendustegevus. muud kaitsevajadused tuleks aga allhanke korras sisse osta kooskõlas Euroopa Liidu kaitsealase siseturu reeglitega, et tagada Euroopa kaitsetööstusele kindel võimalus tegevuseks erilist tähelepanu tuleks pöörata uusima tehnoloogia arendamisele ja hoidmisele ja selleks on vaja teadus- ja arendustegevust, mis tagab Euroopa kaitsejõudude tulemusliku tegevuse ja Euroopa kaitsetööstuse konkurentsivõime. sellega ma tahan rõhutada, et me peame tegutsema targalt, targalt raha kulutama, paremini prioriteete seadma, peame vältima uurimisprojektide killustatust praegune süsteem, mis on loodud Horisont kakskümmend kakskümmend jaoks, on liiga kohmakas, keeruline ja aeglane ega ei suuda kaitsetööstust oluliselt aidata. neljandaks, äh, mis puudutab äh, strateegiliste klastrite tõppkestuste loomiste ideed Euroopa Liidus, siis seda ideed me toetame kuid need klastrid peavad olema turupõhised ja mitte poliitiliselt loodud lisaks sellele need klastrid peavad olema isemajandavad, et olla konkurentsivõimelised ja jätkusuutlikud. kui Euroopa Komisjon hakkab tippkeskusi rahastama näiteks ühtekuuluvusfondist eh,, hakkab see moonutama turupõhist konkurentsi. seega lõpetuseks, et vältida vigu hoiatan ette, et minu poolt Euroopale visandatud konkurentsi võrdsete võimaluste loomine saab olema valulik protsess, milles on nii võitjaid kui ka kaotajaid tööstussektorist. kui me aga seda ei tee, siis olukord muutub veelgi halvemaks. me oleme harjunud erakordselt tugeva Euro-Atlandi domineerimisega selles valdkonnas kus Euroopa ja Ameerika ettevõtete käibe andis kaheksakümmend protsenti kogu selle tööstusharu käibest. nüüd peame aga olema valmis eh, teistsuguseks olukorraks. tärkava majandusega riikides arenevad kiiresti uued tööstusettevõtted, mis tugevdavad konkurentsi tulevikus veelgi. kui me ei vii läbi vajalikke ümberkorraldusi Euroopas, jääme selles uues konkurentsiolukorras kaotusseisu. võib tekkida olukord Eh, et nii töökohad kui ka teadusuuringud lahkuvad Euroopast. kuid kui me suudame aga sellele vastu, väljakutsele vastu astuda ja avaneda eh, tervele konkurentsile, eh, kulutada raha sihipärasemalt strateegilistele projektidele, mis aitavad luua tõhusalt sõjalist võimekust ja tööstuse konkurentsivõimet, siis on Euroopal kõik võimalused luua äh, edukas julgeoleku kaitsetööstuse baas, mis toimib ka kahekümne esimendal sajandil. tänan teid! tänan teile nüüd sellise ettepaneku, et äh, osad parlamendisaadikud soovisid nendele sõnavõttudele juba reageerida, nii et äh, kuulame nende küsimused ära ja siis annan sõna härra Möllingile. minul endal on kaks küsimust. üks küsimus peegeldab seda arutelu, mis meil siin oli eelmisel nädalal Atlandi äh, üleste suhete ja kaubandussuhete kohta. tahaksin, et äh, te avaldaksite oma arvamust, äh, mis puudutab komisjoni ja enamiku parlamendisaadikuid, et ähm, kaitsetööstuse kaasatakse vabakaubanduslepingusse ja see lubaks Euroopa ettevõtetel lihtsamini ligi pääseda Ameerika turgudele kui praegu ja kolleegid on siin toonud ka näiteid teatud ettevõtete puhul on praegu Euroopa ettevõtete ligipääs äh, Ameerika turgudele piiratud, nii et tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta ja teine küsimus puudutab droone. paljudes Euroopa riikides toimub praegu selleteemaline arutelu räägitakse programmidest, mis on juba käivitunud, kuid mis ei ole lõpule viidud, teistest programmidest, mida ei ole käivitatud, USA droonide ostmisest. tahaksin teada, kuivõrd meil on siin kaks ettevõtte juhti, siis milline on äh, teie arvates realistlik hinnang Euroopa võimalikule drooniprogrammile eh, lühiajalises või keskpikas perspektiivis ja eh, kas ehm, eh, võib ülemkogu poolset vastavat otsust loota, palun, härra Kaaler? suur tänu nende ettekannete eest. tööstuse esindajatelt minu äh, poolt koostatav äh, omaalgatuslik äh, raport on siis parlamendipoolne reageering sellele teemale ja tahaksin siin esindada Euroopa perspektiivi, olen muidugi teadlik sellest, et oleme olukorras, kus paljud Euroopa riigid hoolitsevad eelkõige oma riikliku tööstussektori eest ja iga poliitik soovib uuesti valitud saada oma valitsusringkonnas ning seda meelde pidades tahavad, meeles pidades äh, soovivad nad teha nii, et äh, staatus quo ei muutuks ning äh, paljude aastate jooksul on nad seega seda küsimust käsitlenud riiklikust perspektiivist. Nad said seda ka teha, sest vastavad vahendid olid olemas ja võib-olla kaotasid nad lihtsalt silmist teised aspektid või nad ei tahtnud, et soovimatu konkurents nende elu keeruliseks muudaks. muidugi on olukord nüüd teistsugune, sest eh, nüüd on meil keeruline finantsolukord ja me peame siin kaaluma ka USA konkurentsi. Euroopa Liidus on kahe tuhande üheksandast aastast vastavad kaitseteemalised direktiivid olemas, mis loovad ühtse kaitsetööstuse turu. nii et see on heaks äh, baasiks kogu sellele küsimusele, kuid tahaksin jõuda selleni, et tagaksime kõikidele osapooltele, eriti just valitsustele, selle, et Euroopa perspektiivist peetakse edaspidi samuti kinni. sest hetkel on rahastustase väga madal ja kaitsetööstus soovib asju käsitleda laiemast perspektiivist. kuid äh, selle tööstuse puhul on peamisteks klientideks just riigid ja see muudab olukorra veelgi keerulisemaks. paljude riigi puhul, nagu näiteks Rootsi puhul, on tegemist eratööstusega, mis on suunatud ka turgudele väljaspool Euroopa Liitu, näiteks Prantsusmaal on äh, kaitsetööstusturg suunatud samuti Euroopa Liidust äh, väljaspoole. kuid äh, see muidugi varieerub riigiti. muidugi on oluline, et me analüüsiksime seda olukorda, eriti just õiguslikust aspektist ja kaitsepaketi ellu rakendamisest. ma arvan, et siin on terve rida küsimusi. ja väga oluline on see, et me näiteks esitaksime äh, küsimuse nõudluse konsolideerimise kohta. ja siis on veel küsimus, kuidas teha nii, et me suudaksime õigeaegselt ellu viia äh, õiglased konkurentsireeglid, nii et meie tööstus oleks konkurentsivõimeline. ma arvan, et keegi ei saa siin äh, kahelda nendes küsimustes, me oleme analüüsinud siin tootmist ja leidnud, et äh, ei ole tehtud piisavalt äh, mastaabisääste ning teatud tasandil on ka liigselt protektsioonimeetmeid nii et meil on siin vaja pikaajalises perspektiivis vastuseid leida. tahtsin esitada küsimuse, et kui me kaalume siin riske, mis on äh, kaitsetööstussektoris ja eriti nüüd, kui me hakkame alla kirjutama vabanduskaubale leppe USA-ga, siis äh, on oluline, et me sõlmiksime leppe mis on kindlal alusel ja mis, mida ei saaks muuta hiljem. ma arvan, et me ei ole siin olnud piisavalt valvsad ja me peame tegema niimoodi, et tulevikus oleks meil parem lepe parematel tingimustel, kas me saame seda saavutada, selles ongi küsimus. mis puudutab droone, siis mina olen pettunud. Saksamaal oleme pettunud me rääkisime siin teistel äh, teemadel, äh, kaitset kokkupõrgete eest, kuid mis äh, puudutab turule ligipääsu, siis meil ei ole ligipääsu black box'ile. me peame siin kasutama maksimaalselt ära oma potentsiaali, näiteks äh, topeltkasutusega tehnoloogiate puhul, selleks, et äh, nii äh, sõjalises kui ka tsiviilvaldkonnas saavutaksime võimalikult palju, eriti selleks, et teadus- ja arendustegevused edasi liikuda. nagu te näete, siin on palju küsimusi ja ma loodan, et äh, kaitsetööstussektor annab meile julgeid äh, tulevikku suunatud vastuseid, aitäh! aitäh, palun proua Koppa! suur tänu, härra esimees, et te korraldasite selle kuulamise ja suur tänu ka kõnelejatele nende ettekannete eest. tahaksin väljendada äh, sotsialistide poolt toetust tööstust, eh, Euroopa kaitsetehnoloogia ja tööstusbaasile ja loomulikult on meil vaja muudatusi, et suurendada Euroopa tööstuse konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil ning suurendada ka eh, kaitsekulutuste eh, tõhusust praeguses majanduskriisis. kuid oma fraktsiooni nimel rääkides ei saa ma mitte viidata sotsiaalsele mõjule, mis äh, sellistel muudatustel on selle sektori tuhandetele töötajatele ning seda meeles pidades tegin ettepaneku, kui me seda kuulamist korraldama hakkasime, et äh, siin osaleksid ka kolleegid tööhõivekomisjonist ning kaasata siia ka Euroopa Ametiühingute esindajad selleks, et meil oleks selgem pilt olukorrast ning üsna üllatav on see, et Ehm, rahvapartei ei olnud sellise formaadiga nõus. sellepärast eh, esitan teile küsimuse. Ehm, mil määral Euroopa tehnoloogiatööstusbaasi restruktureerimine viib töökohtade kaotuseni ja võttes arvesse juba väga kõrget Ähm, töötust Euroopa Liidus, kas teie arvate, et seda küsimust tuleks tähelepanelikumalt vaadelda ning milliseid kaitsemeetmeid pakute teie, tööstuse esindajad, välja? minu teine punkt on see, et me rääkisime siin peamiselt äh, rasketööstusest ja mitte äh, väikestest ega keskmise suurusega ettevõtetest mis on Euroopa äh, majanduse alustalaks. praegune majandusolukord on äh, VKE-de jaoks äh, väljakutseks ja minu küsimus eelkõnelejatele on see, kuidas te leiate, et Euroopa Komisjon peaks mängima oma rolli Euroopa strateegilise klasterpartnerluses, et säilitada ähm, tööstussektoris VKE-de rolli ja milliseid edasisi samme peaksime Äh, sellel eesmärgil tegema, aitäh. suur tänu, härra Van Orden. suur tänu, härra esimees. kõigepealt vabandan, et äh, saabusin siia väikese hilinemisega ja kuulsin ainult äh, härra Romiti ettekande lõppu, kuid kuulasin kogu härra Piie ettekande ära. nii et ähm, suunan temale peamiselt oma küsimused. selgelt, kui me räägime Äh, äh, kaitsepoliitikas tööstusstrateegiast, siis on äh, siin erinevad aspektid hõlmatud, majanduslik, tööstuslik, sõjaline ning muidugi ka Euroopa Liidu poliitiline aspekt. me räägime siin Euroopa Liidu integreerimisest ning seega on meil siin vaja seda müütiliste kaitsetehnoloogia tööstusbaasi. ma leian, et eh, enamik teadus- ja arendustegevusest eh, Euroopa Liidus toimub peamiselt viies, kuues liikmesriigis. Teie eh, rääkisite siin Rootsi edukast eratööstusest, mis on keskendunud tärkava majandusega riikidele ja USA-le, kes on möödapääsmatuks partneriks. ma arvan, et see oli see, mida te ütlesite. ma tahaksin teada, miks te tahate Euroopa Liidu bürokraatiat kaasata sellesse kõigesse, see on ju väga koormav ja miks, äh, kui me räägime siin ülevõimekusest, siis miks me äh, tahame luua veel rohkem äh, tehnoloogilist võimekust, nagu me oleme mitmetel puhkudel näinud kuid siin on muidugi palju äh, kaitseteemalise koostöö näiteid, need on hästi dokumenteeritud ja mõned neist on olnud väga edukad ja mõned äh, nii, mitte nii edukad. kõige tõhusam koostöö on äh, aset leidnud just kahe partneri ja mõnel juhul ka kolme partneri puhul ma soovitan teile suurepärast dokumenti, mille koostas härra Keith Hartley, kes on mõttekoja New Direction juhataja ning kes käsitleb seda küsimust süvitsi. ma leian, et võib-olla see Euroopa kaitsetehnoloogia tööstusbaasi küsimus on üldse valesti esitatud ja me peaksime keskenduma rohkem kahepoolsetele, kolmepoolsetele koostööprojektidele ning me peaksime usaldama rohkem eraettevõtteid kes loovad partnerlussuhteid äh, seal, kus on võimalik neid luua, sest lõppude lõpuks tahame tagada selle, et meil on strateegiline julgeolek tagatud äh, meie liikmesriikides ja et meil ei oleks mingisugune müütiline Euroopa julgeolek, vaid et julgeolek oleks tagatud just liikmesriikides ning äh, et oleks tagatud parim varustus meie relvajõududele, aitäh! suur tänu! härra aseesimees Liisek suur tänu! kuivõrd äh, äh, oleme juba neli aastat äh, koostööd teinud juhatuse tasandil, siis härra esimees esitas juba need küsimused ära, mida esitada tahtsin, mis puudutavad kaubanduskoostööd Euroopa Liidu ja USA vahel ning teine küsimus, mis puudutab droone. nii et mm, tahaksin üle kinnitada ainult, et need kaks küsimust on väga olulised ja mis puudutab Euroopa Liidu ja USA vahelist koostööd, siis on siin palju seoseid. Euroopa ettevõtetel on oma tütarettevõtted USA-s ning USA kaitsetööst-, toetus hõlmab ka kolmekümmet tuhat, tuhandet töötajat Euroopa Liidust ning Augusta Westlandi Poolast toodetud eh, helikopteritel ehm, on Šikorski eh, eh, nimeline haru ja esimest esitas juba need küsimused, kuid mina tahtsin veel midagi küsida. paljud eksperdid ütlevad, et Ähm, Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopas üldiselt on liiga palju erinevat tüüpi relvi, mida toodetakse. tahame toota liiga palju erinevaid äh, õhusõidukeid ähm, euro, Euroopa Liidus kasutamiseks ja väljapoole eksportimiseks, liiga palju erinevaid helikopterite tüüpe, liiga palju erinevaid äh, Äh, sõjalaevu ja nii edasi, nii et äh, tahtsin teie käest küsida, mis teie sellest olukorrast arvate. kas te arvate, et äh, erinevaid ettevõtteid saaks ühendada või mõned neist kaovad turult, see on see küsimus, millega meie poliitikud peame tegelema, sellepärast et need ettevõtted paiknevad meie koduriikides ja need pakuvad töökohti meie kodanikele suur tänu. enne kui annan sõna ähm, eelnevatele kõnelejatele ähm,, palun sõna võtta härra Möllingil, et äh, ta vastaks üheaegselt nii sellele, mida ta eelnevalt siin kuulis, kui ka arendaks omapoolseid ideid. Should, should I start right ahead? Okay, thanks very much. Ladies and gentlemen. daamid ja härjad, suur tänu selle võimaluse eest anda teile lühike ülevaade sellest, mida mina ja minu kolleegid on viimase kolme kuu jooksul Euroopa Parlamendis teinud, analüüsides praegust olukorda Euroopa kaitse- ja tehnoloogia- ja tööstusbaasi teemal nii et äh, härra Brajani äh, oli minu äh, meeskonnas ja Toomas Vallatšek, kes on nüüd oma seisukohta küll muutnud ja ei ole enam mõttekoja liige, sest ja mul on väga kahju, sellepärast et meil on selles valdkonnas rohkem inimesi vaja. nagu me ütlesime, oleme viimastel kuudel käsitlenud küsimust, kas ähm, kaitsetehnoloogia tööstusbaas üldse eksisteerib ning Äh, teen siin lühidalt, kuid ma ei taha siiski teil koju lasta minna ilma põhisõnumita. mis äh, puudutab kaitsetehnoloogia ja tööstusbaasi, siis äh, kuidas me tagame kaitsevarustuse ja teenuste osutamise läbi erinevate riskide, millised on siin poliitilised riskid ja tööstusriskid kuivõrd ähm, alates äh, külma sõja lõpust äh, on meil üha rohkem äh, pingeid äh, äh, riiklikul tasandil ning rahvusvahelisel tasandil. nagu te mõistate, juba pikka aega on ähm, äh, tarnekindlus äh, surve all ja kahe tuhande seitsmendast aastast peale on Euroopa Liidu liikmesriigid kokku leppinud EDTIB strateegias, mis pidi äh, vähendama pingeid poliitilise ja tööstussektori vahel ning see, mida me täna siin näeme, kui te soovite siin lühianalüüsi, siis äh, on see, et me oleme äh, kaotanud juba viis aastat riigistamine jätkub, EDTIB äh, langeb. nii et äh, ja meil on samas ka ühe suurem üleilmastumine. Äh, tahaksin veel lühidalt kokku võtta, et meie soovitused on see, et meil on vaja kiiresti oma lähenemist kaitsetööstusele muuta Euroopa Liidus ja vaadata, kas me soovime endiselt kaitsetehnoloogia tööstusbaasi saavutada või me peame muid lahendusi kaanduma. EDTIB loodi sellepärast, et riiklik tarnekindlus ei olnud enam kestlik või me ei suutnud ehk sellest enam maksta. ning selleks, et äh, tagada liikmesriikide ligipääs ähm, kaitsevarustusele, siis äh, pidi tagama tarnekindluse, kuid äh, poliitiliseks visiooniks oli see, et luua ühtne Euroopa poliitiline ja tööstuslik maastik. see oli ka see kahe tuhandendate aastate vaimsus, kuid te näete siin et all siin vasakul on Euroopa poliitiline visioon ja paremal pool näete seda reaalset olukorda. siin oli äh, lõhestumine riikliku Euroopa ja äh, ülemaailmse ähm, kaitsetehnoloogia tööstusbaasi vahel. nii et äh, kuidas me EDTIB ära tunneme, kui me seda näeme? EDTIB on ei ole äh, riiklike kaitsetehnoloogia ja tööstusbaaside summa, vaid äh, Euroopa Liit äh, teeb siin olulise vahe siis kas poliitilisel tasandil läbi oma poliitiliste instrumentide, mis suurendavad Euroopa tasandi ühtlustatust või läbi tööstuse, kuid peamiseks eesmärgiks on olla rohkem integreeritud, võimekam ja konkurentsivõimelisem nelja äh, kaitsetööstusharu puhul ning eesmärk oli vähendada sõltuvust äh, ülejäänud maailmast. kui me vaatame hinnangut, siis poliitiline Euroopa rahvusvahelisel äh, tasandil on marginaalne, nii et meie äh, lähtume endiselt oma äh, vanadest harjumustest. Äh, Just retour'i põhimõte, artikkel kolm neli kuus äh, ja nende rakendamine. võrreldes valitsustevahelisele kaitsetööstusteemalisele koostööle ka siis on meil siin Euroopa institutsioonid, Euroopa Kaitseagentuur, komisjon ja Lissaboni lepe, mis võiksid suurendada vastavat koostööd, kuid mis ei ole mõjutanud ei poliitikat ega ka äh, tulemusi kuni tänase päevani. mis puudutab poliitilist külge, siis äh, riiklikul tasandil peegeldati seda, mis ei juhtunud rahvusvahelisel tasandil, need selgitavad, miks rahvusvahelisel tasandil midagi toimunud ei ole meil on siin eh, suured eh, riigid nagu eh, Prant-, Itaalia, Rootsi ja me kaasame siia ka Poola, sest tegemist on üha tõusva osalejaga siin. nii et need kuus või seitse riiki ehk kakskümmend protsenti Euroopa Liidust omavad kaheksakümmend protsenti eraldati kaheksakümmend protsenti EDTIB-st ning kõik need kuus või seitse riiki, seal on kaitsetööstuspoliitika, turupoliitika, mis ei ole oluliselt viimaste aastate jooksul muutnud. riiklik, riiklikku mõju säilitatakse võimalikult pikaajaliselt ning see mõjutab ka riiklikke struktuure kaitsetööstuses. tuleme selle küsimuse juurde veel hiljem tagasi. see tähendab, et tootjad ostavad kodumaiseid tooteid, nad ostavad oma sõidukid ja õhusõidukid äh, kodumaisel tasandil, sellepärast on meil palju erinevaid ähm, sõidukite tüüpe Euroopa Liidus ning need riigid, kus ei ole suurt äh, kaitsetööstust, nemad ei hooli Euroopast üldse, nad ostavad sealt, kust neil kõige parem on osta. Äh, te näete seda F kuueteistkümne JTSF programmide puhul. nii et äh, tulevikus on meil selline olukord, et mit-, mitmed riike ühendavad programmid kahanevad üha rohkem ning meil on üha rohkem Atlandi üleseid suhteid, seda just suurte õhuprogrammide tõttu. ning äh, meil on vähem äh, avalikke hankeid, nii et äh, nüüd läheb avalikelt hangetelt rõhk hoopis tarnetele. kui te vaatate tööstuslikku poolt, siis, siis on meil siin neli erinevat sektorit, õhusektor, maasektor, laevandussektor, elektroonika, nagu te näete, on õhusektor endiselt kõige suurem ning siin on oluline lõhestumine erinevate sektorite vahel. Ehm, õhusektor ja elektroonikasektor, siin sõlt-, sõltuvad ähm, ettevõtted vähem äh, kaitsetööstusest kui teiste sektorite esindajad. see tähendab, et maasektor ja laevandussektorid, laevandussektor äh,, siin on äh, väga spetsialiseerunud ettevõtted, kes on nendele sektoritele just konkreetselt keskendunud. kuid te näete, et mis puudutab programme ja koostööd, siis äh, õhusektor on väga institutsionaliseerunud, siin on väga selged riigiülesed äh, programmid või ettevõtted, samas kui maa- ja laevandussektoris ei ole äh, koostööd peaaegu üldse ning tegemist ei ole ka institutsionaliseeritud sektoritega veel üks äh, perspektiiv tööstuslikule Euroopale on see, et põhilised ettevõtted nagu BAE, EADS, Thales ja Finmecaanika mm, saavad enamus oma sissetulekutest mujalt maailmast, mitte Euroopast ning peamised ettevõtted saavad kaks kolmandikku neljakümne suurima äh, ettevõtte sissetulekust Euroopas. pärast kahtkümmend aastat külma sõja lõpust on tööstus keskendunud just Lääne-Euroopasse ning Ida-Euroopas on ainult mõned väiksemad tööstuse esindajad, kes ei ole integreeritud suurematesse tootjatesse, kui te vaatate sektoreid, siis äh, konsolideerimine maa ja meresektorite vahel on äh, takerdunud äh, riiklike piiride tõttu. siin on palju ettevõtteid, mis ei saa, mida ei saa konsolideerida, sest riikide valitsused kaitsevad neid ja nad tahavad tagada endale ligipääsu nendele ettevõtetele järgnevateks aastateks. püüan seda siin väga ilusasti selgitada. kui te näete, siin on see kuuseehted, siis äh, siin üleval paremas äh, nurgas ja all äh, vasakus nurgas on maa- ja merendussektorid ja suured pallid on need ettevõtted, kes on ainult nendes sektorites aktiivsed. Need on, need on viis ettevõtet, kes saavad oma raha ainult merendussektorist. Neil ei ole mingisugust laiemat baasi, sest kui see nende ähm, turg ära kaob, siis nad kaovad ka ise ära siin on ka kolm suurt äh, ettevõtet äh, maasektoris, mis on äh, keskendunud ainult maasüsteemide väljaarendamisele ja neil ei ole mingisuguste teiste sektoritega seoseid. nii et siin võime öelda, et vanad harjumused on siin veel tugevalt sisse juurdunud võrreldes kahe teise sektoriga ehk õhusektoriga ning elektroonikasektoriga. siin näete, ei ole peaaegu ühtegi ettevõtet, mis oleks ühele või teisele sektorile keskendunud. Nad on väga laiapõhjalised. Eh, siin ei ole mingisugust spetsialiseerumist ja nad on tihtipeale laiendanud oma tegevust ka eh, tsiviilvaldkonda püüdsin siin välja tuua eh, kaks näidet, äh, suur äh, sinine pall BAE süsteemid on peaaegu äh, sajaprotsendiliselt keskendunud kaitsetööstusele, kuid nad oma tegevust laiendanud ka nelja teise sektorisse ja sama kehtib ka Thalese ja Finmecaanika puhul, nemad on samuti väga laiapõhjalised ja võrreldes nende ettevõtetega, mis on äh, riigistatud ja mis keskenduvad äh, ainult ühele sektorile, nii et need on need erinevad poolused Euroopa kaitsetööstuses. samuti on oluline EDTIB puhul ka äh, sõlt-, sõltuvuse küsimus. oluline on see, et meie sõjaline sõltuvus ehk sõltuvus mitte Euroopa tootjatest USA-lt ja USA ja Venemaaga on viimastel aastatel langenud ning äh, halvaks uudiseks see on see, mida liikmesriigid ei mõista alati, on see, et äh, meie sõltuvuse baas on äh, veelgi laienenud. me püüame alati visualiseerida, mida see sõltuvus tähendab. ma olen siin välja toonud Toshiba näite. Toshiba tootmine leiab aset Tais, kus toodetakse pooljuhte kõvaketaste jaoks ning siin te näete, mis leidis aset äh, Tais kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, kus äh, on see helikopteriga pilt. Äh, seal leidis aset suur üleujutus ning see tööstuslik tootmine katkes täiesti ning see sõltuvus ei ole ainult Euroopas niimoodi ja me ei saa midagi teha, sest Euroopas ei ole sellist tootmist enam. me saame me oleme sõltuvuses ka äh, teatud materjalist. näiteks äh, Hiina toodab valget fosforit, mida on vaja äh, lõkkematerjali jaoks ning meil on siin vaja seda kõike importida, kogu seda materjali ja me oleme sellest väga suures osas sõltuvad. samuti oleme sõltuvuses ka ekspordist, sellepärast et muidu ettevõtted ei saa oma sissetulekut. paljud Euroopa ettevõtted peavad eksportima Euroopa Liidust väljaspoole ning siin Euroopa ei loe enam lihtsalt kaitsetööstuse jaoks nüüd jõuame siis analüüsiga lõpule ja EDTIB võimalik tulevik äh, on selline, nagu ta on olnud viie, viimase aasta jooksul, me oleme siin lõhestunud riigistamise ja üleilmastumise vahel ning me peame mõistma, et EDTIB-l on üha rohkem pistmist nendega, nende asjadega, mis toimuvad Euroopast väljaspool, kui nendega, mis toimuvad Euroopas. meil on üleilmne äh, kaitsetehnoloogia tööstusbaas, mis Obama kahaneb. soovitused siis. esimene soovitus on suunatud mitte nii otseselt liikmesriikidele, vaid nende klientidele, kui nad tahavad tarnekindlust tugevdada, Äh, Euroopa tasandil, kus see on veel oluline eesmärk, siis me peaksime EDTIB e strateegia läbi vaatama. ma arvan, et ei ole praegu enam võimalik kahe tuhande seitsmenda aasta eesmärke täita. samuti on meil vaja pidevat poliitiliste pühendumuste kaitse tööstusele. viimane ülemkogu, mis tegeles kaitseküsimustega, leidis aset kahe tuhande kaheksandal aastal ja nüüd äh, toimub äh, veel üks ja ma arvan, et selline äh, kaitsenõukogu peaks kogunema igal aastal ja see ei peaks tegelema mitte ainult kaitsetööstusega, vaid kogu kaitsesektoriga, sest meil on siin võimekuse arendamise ning tööstuse arendamise vaheline lõhestatus. samuti on meil vaja midagi, mis meie oleme ühekordse katsena läbi viinud ehk ehk Euroopa tehnoloogia ja tööstusbaasi jälgimine, sest mina leian, et ei Euroopa Kaitseagentuur ega komisjon ega nõukogu ei oma selget ülevaadet vaadet sellest, mis Euroopas toimub ning see on väga äh, vilets alus äh, kaitseteemalise ülemkogu jaoks. ma tahaksin siin välja tuua veel ühe aspekti, mis puudutab äh, menetluslikku aspekti, kui te tahate läbi vaadata EDTIB strateegiat või jõuda paremate järeldusteni kaitsetööstuse sektori jaoks, siis eh, ei puuduta see otseselt seda, mida komisjon või parlamentile ütlevad, et te peate tegema, kuid eh, me peame olukorda hindama ning pärast seda saame oma eesmärgid ja vahendid ümber hinnata. ning eh, teine osa sellest on see, et äh, kaitsetööstus on alati tsükliline, nii et me ei saa seda hinnata ainult pikaajalises perspektiivis, vaid hindama, äh, me peame hindama igal aastal, kas me oleme eesmärgid täitnud, sest muidu me kohtume siin jälle viie aasta pärast ja ei räägi enam EDTIB-st kui üldse mingisugusest võimalikust lahendist, aitäh! suur aitäh selle ele-, et-, äh, ettekande eest siin me nägime, et rääkisid samadest asjadest, mis varemgi teised külalised rääkisid juba spetsiifilisemates valdkondades. ja muuhulgas väga oluliseks äh, panin tähele, oli see, et ei ole tegelikult äh, ülevaadet äh, otsuste mõju kohta, mis varasemalt on võetud vastu Euroopa kaitsetööstuse ja poliitika kohta. ka direktiiv kaitse pakett, see kõik on üle võetud liikmesriikides, aga selle mõjust äh, tööstusele ei, äh, ei ole meil ülevaadet, seda ei ole hinnatud. nüüd ma annaksin sõna meie esimestele kõnelejatele. ja nad saavad siis vastata äh, esitatud küsimustele ning ka teie ettekannete ning seejärel alustaksin siis esmalt ära Piiega, siis vastupidises järjekorras algusele jah, aitäh. tõepoolest, küsimusi esitati hästi palju ja üritaksin kommenteerida vähemalt mõningaid neist. vähemalt härra Van Ordeni omadele. aga tahaksin ütelda pealiselt seda, et Rootsis me usume, et meil on ka tarbijate käitumises vaja muutust Euroopa Liidus, sellepärast et kui me vaatame hankeid Euroopas, siis kaheksakümmend või isegi üle kaheksakümne tegelikult äh, protsendi tuleb liikmesriikidest. Euroopa turg on väga suletud. ja miks Rootsi ettevõtted keskenduvad üha enam äh, tärkavatele turgudele ja Ameerika Ühendriikidele, on see, et meil on raske Euroopa turule saada ja seega me ootame väga seda, mis saab uue kaitsetarnete direktiiviga. me toetame igati komisjoni selles, et artiklit kolmsada nelikümmend kuus kasutatakse nii kitsalt kui võimalik ning et teised erandid oleksid ka võimalikult vähe kasutatavad, sellepärast et meie tahame avatud konkurentsi nii palju kui võimalik. ning see ongi see tõepoolest, mida mina oma ettekandega silmas pidasin. kui rääkida klasteritest ning tippkeskustest ja muudest taolistest asjadest, siis kui meil on Euroopa rahastus ette kindlaks määratud tippkeskustele, siis tegelikult me jääme vana mehhanismi juurde, mis meil juba praegu on. ehk siis toodame praegu läbi riigiabi mitte konkurentsivõimelisi klastreid. aga meil on vaja selliseid klastreid, eh, mille määrab ära turg. kuidas nii kaugele jõuda, selles ongi küsimus. ma arvan, et komisjon peaks seda kaaluma, vaatama, kas on võimalik või mitte, aga kui ette määratakse kindlaks ära, kuhu raha peab minema, ja siis alles hakatakse vaatama, mida selle rahaga teha, siis konkurentsivõimelisi klastreid ei saavutata. seega meil on vaja ikkagi turu äh, mõjudest lähtuvalt tegutseda. ma usun täiesti seda, et kui te tahate äh, koostööd teha, siis seda tuleb kahepoolselt või kolmepoolselt, mida rohkem riike on kaasatud, seda keerukamaks see läheb, nii et ma ei usu, et me saame programme üles ehitada, kui meil on viis, kuus või kaksteist riiki kaasatud. aga ma usun, et programmid peaksid olema avatud Euroopa tööstusele. ja ma leian, et äh, see on ka selline vastus, mille ma tahaksin anda veel ühele küsimusele, mis puudutas töökohti. ma usun, ja selle üle me pikk, tahtsime pikki arutelusid Rootsist kui Rootsi parlament. võttis otsuseid vastu äh, oma hangete kohta äh, mis me siis tegime, tööstus keskendus ekspordile ja töökohtade arv äh, on kasvanud, ma arvan, et õig-, et kui me tahame töökohti kaotada Euroopas, siis me pikas perspektiivis ei peaks midagi muutma aga tegelikkuses meil oleks vaja ikkagi konkurentsivõimelist tööstust ja seda me saame teha ainult siis, kui meil on avatud konkurents ja kui kõikidel Euroopa äh, kaitseettevõtetel on äh, juurdepääs Euroopa turule. ma ei väida, et töökohad jääksid alles täpselt samasse tööstusesse, kus nad praegu on, ma olen valmis muidugi ja vaatama ka seda, kuidas meil oleks võimalik lasta suuremal arvul VKE-del äh, tekkida erinevates riikides. aga sellisel juhul on vaja neile ka juurdepääsu Euroopa turule, aga nii see praegu ei ole kahjuks. aitäh, härra Romiti eh,. suur aitäh, lugupeetud eesistuja. mina räägin muidugi peaasjalikult helikopterite turust ja endiselt tahaksin rääkida sellest, et tuleb äh, toetada äh, teadustööd ja arengutegevust. ma usun, et äh, tööstuse konkurentsivõime ja meie sektori oma, ka muuhulgas muude kõrgtasemel tehnoloogiliste sektorite konkurentsivõime sõltub sellest, kuivõrd me oleme suutelised avangardistlikke tooteid pakkuma kui me vaatame Ameerika mudelit, mainisin GMR-i, tegemist on Ameerika kaitseprogrammiga, kus on ka oma olulised vahendid ette nähtud äh, teadustöö jaoks, siis me räägime tulevasest äh, väga kiirest transpordist äh, ning vertikaalsest maandumisest ning õhku tõusmisest. me võime muidugi ka spetsiifilisi klastreid koostada, seejärel kulude ratsionaliseerimine, ehk siis meil on vaja pakkuda äh, ka läbi ratsionaliseerimise tagada ja seda, et kaitsetööstusel oleksid oma eelised ka tehnoloogia valdkonnas näiteks ning äh, muuhulgas me rääkisime enne ka äh, platvormide kasutamises, mida on võimalik nii tsiviil- kui kaubanduse kui ka militaarvallas kasutada ning seega oleks võimalik arenduskulusid vähendada. ning me saaksime toota rohkem turustatavaid üksusi. ma ei saa muuhulgas ka jätta mainimata seda, et meil on vaja toetust selleks, et me suudaksime rahvusvahelisele turule eksportida oma tooteid. meil on äh, negatiivne näide siin mõneti Ameerika turust, kus FMS näiteks või teised äh, piirangud on olemas, tegemist on äh, seadustest tulenevate piirangutega. ja sellest tulenevalt me näeme tegelikult, et, et me ei saa neid instrumente kasutada, kui eh, ning sellepärast, et eh, kaitsmeetmed on. helikopterid tootev tööstus, nagu ma ütlesin, on juba kõvasti edasi liikunud ja üritanud jõuda sünergiani liitumiste läbi äh, Augusta Westlandi puhul me, nagu ütlesin, kolm erinevat ettevõtet liitusid Itaalia, Poola, Inglise. ka Eurocopteri puhul on see niimoodi, seal on liitunud äh, sakslased, prantslased, hispaanlased. nii et me näeme, et ettevõtted on edasi liikunud, äh, liitumised äh, on selline asi, mida sooviti, mida taheti, lihtne see ei olnud ja muidugi on üritatud ka tasakaalu saavutada ning tagada mm, tipptase. VKI-des me võiksime võib-olla veel kaugemale minna, sellepärast et väga palju on pa-, topeltpakkumisi ja võib-olla siin tuleks vaadata, mis selle vastu oleks võimalik teha. nii palju siis selle tööstuse kohta, mida mina esindan. suur aitäh ja härra Tropier! jah. Äh, nüüd äh, minu äh, tööstuse kohta droonid, selle kohta küsiti ka. tahaksin esmalt meelde tuletada, et kui Euroopas koos tegutsetakse, siis osatakse ka asju teha. Te kõik teate Neuron demonstraatorit, tegemist on äärmiselt äh, Äh, varjatud drooniga, kuus riiki on oma jõud ühendanud, Prantsusmaa, Rootsi, äh, Hispaania, Kreeka, Šveits äh, ühinesid siis selleks, et see no, lahingutroon välja töötada. nelisada miljonit eurot, me oleme konkurentsivõimelised, vaadake, mis ameeriklased kulutavad, et samade tulemusteni jõuda, seega me oleme tõesti konkurentsivõimelised ja see läheb ka meie eelarvega kokku intellektuaalomandiga probleeme ei ole, selles me leppisime omavahel kokku kuuekesi, nii et iga tööstur, kes, iga tööst-, iga ettevõte, kes midagi omalt poolt pakub, on omanikuks, muidugi mõista me jagame seda tehnoloogiat oma programmi raames ja seda oleks võimalik äh, kasutada ka teiste programmide raames lisaks, kui äh, peetakse kinni autoriõigustest, ehk siis äh, tuleb need küsimused kaubandusplaanis lahendada. ning praegu me näeme, et tegelikult komisjonis kakskümmend kakskümmend põhimõtet mõttes veel ei kajastu, aga seda on võimalik saavutada. nüüd järelevalvetroonid tööstus, vaatlusdroonid. meil on krahvsektoril grupp, kus eh, TS Mehaanika saab, eh, Dassu ja teised eh, teevad koostööd ning me koos arutame, mõtleme, mida teha ning juba viisteist aastat me pakume oma võimudele erinevaid ettepanekuid äh, ED raames. oleme seda teinud ning kõik testurid Euroopas on kokku tulnud ja seda arutanud ja meie oma vastutust kanname, kui me homme pooling ja sharing'it äh, kasutame siis meil on teine F kolmkümmend viis. kui tõesti ära kaob, kas see on äh, väga kole? Äh, Prantsusmaal on eraettevõtteid, Asson on sajaprotsendise eravõte ning äh, kaheksakümmend protsenti nende tuludest tuleb tsiviilvaldkonnast, aga ADS-i puhul Airbus on jälle see, kust tulevad nende suured tulud või siis tsiviilkopterite eest valikud on teie omad. Te tahate, et meil oleks tehnoloogia, mis aitaks kaasa kaitsepoliitikale. me oskame olla konkurentsivõimelised, oskame toota konkurentsivõimeliselt, aga kui võrreldakse meie tooteid ameeriklaste omadega, mis on juba välja töötanud, te, te ja teised on miljardeid sinna investeerinud, meie peame aga sadu miljoneid ära kasutama ja seejärel hakkama müüma oma toodangut, see lihtsalt ei ole õiglane. direktiivis tuleb tagada võrdsed tingimused ja võrrelda asju, mis on võrreldavad. kui äh, väljaspool Euroopat investeeritakse nii tohutult äh, teadus- ja arengutegevusse, siis peame ka meie seda tegema. isegi koos äh, tegutsedes äh, on väga keerukas meil ilma selleta edasi liikuda, sellepärast et meil on, me lihtsalt kaome ära. eraettevõtted saavad väga hästi hakkama tsiviilturuga, Businessjet ja Eurobus on head näited. nii et sellisel juhul me teeme lihtsalt midagi muud, nii et Euroopas on vaja omad valikud teha, vaadata, mida meil on vaja tööstuse jaoks. muidugi töö, tuletati meelde, et on tööstuslik mõju, sotsiaalne mõju, sellepärast et tsiviilsektor selleks, et ellu jääda ka äh, konkurentsis võrreldes uute tarkvate riikidega, ka Ameerika Ühendriikid, kes toodab ju dollarites, peavad äh, oma tööjõu lihtsalt väljaspoolt Euroopat muidu tooma. Bien, cher collègue hästi, head kolleegid, me oleme natukene oma ajakavast ette jõudnud, kas teil on ehk lisaküsimusi või märkusi? siis oleks meil võimalik ära kasutada juht, juhust, et meil on siin külalised, rohkem sõnavõtte ei ole. võib-olla külalistest keegi midagi soovib lisada, härra Mölling? jah, ma tahaksin siiski kahte asja ütelda väga tihti ka minu koduriigis öeldakse, et kaitsetööstus, seal, seal on töökohad. külma sõja ajal muidugi on see olnud oluliseks, aga kui me loeme kokku, kui palju töökohti sõltub kaitsetööstus, siis me ei räägi julgeolekust, vaid kaitsest, eh, kaitsetööstusest Euroopas, siis siin me räägime ligikaudu poolest miljonist. null koma null kaks protsenti kogu tööjõust Euroopas üldse. tegemist ei ole sektoriga, millel oleks suur tähtsus majanduslikes näitajates, strateegiliselt küll on sellel oma tähtsus ja ma arvan, et arukam on tööstusele endal rõhutada seda, et strateegiliselt on nad olulised, mitte tulla välja tööjõu argumendiga meil on seda tööstust vaja sellepärast, et see on strateegiliselt oluline, sellepärast et me ei taha sõltuda teistest, aga mitte seetõttu, et tegemist on äh, äh, suure hulga töökohtadega. tegemist on riigi poolt toetatud tööstusega tegelikult, kui majanduslikult rääkida sellest. sõltuvusest rääkides veel, ma arvan, siin on vaja reaalsusega arvestada, kui me ei taha investeerida, siis me järgmise kahekümne aasta ja ei taha liituda, äh, liita erinevaid ettevõtteid, siis me muutume sõltuvaks. praegu on lihtsalt äh, ainus asi selles, kuidas äh, paika panna need reeglid, mille alusel teatud ettevõtted ära kaovad, kas need, kes saavad riigiabi või mingid muud reeglid. samuti me peaksime vaatama milline tehnoloogia on selline, eh, mille osas me saaksime eh, võimalikult väikeste raskustega sõltuda kellegist teisest. jah, ameeriklased on eh, üheks teguriks, aga kas me tahame rohkem sõltuda ameeriklastest, Lõuna-Koreast, Hiinast, kellestki teisest. nii et sellised valikud tuleks teha. aitäh hästi, sellega seoses siis äh, me lõpetamegi nende kahe märkusega. ja jällegi nüüd kordasime üle, et tegemist on sektoriga, mis on väga poliitiline või sõltub suuresti poliitilistest otsustest, võib-olla isegi enam kui teised majanduslikud sektorid, majanduse sektorid. ning äh, see on ka üheks tööstussektori eripäraks sellega ilmtingimata eh, volinike kuulamistel väga ei tulnud välja, et oleks arvestatud. meie rääkisime küll tööstus, selle tööstuse eripärast, aga meile ei jäänud muljet, et keegi oleks meid mõistnud või kuulanud tegelikult ja see meile natuke ka valmistab muret. ka seoses komisjoni teatisega, mis tuleb välja. aga muidugi see on miski, mis võib veel muutuda nõukogu küll äh, mõistab rohkem seda ja ka põhjusega, aga samas äh, ma ei usu, et ka detsembri äh, päevakord oleks väga ambitsioonikas siin nõukogus. nii et ka siin on meil võib-olla mõningaid soovitusi teha. ja siin me loodame muidugi Mikael Kaaleri peale, kes esindab siin tööstust ja proua Koopa, kes siis omakorda aasta sees teeb ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta oma ra-, iga-aastase raporti. siis loodetavasti saame panustada detsembri nõukogusse. vahepeal aga veel ka teised institutsioonid, ka kaitseministrid kindlasti osalevad. nii et suur aitäh teile! Uh, so we can pass to a second point. niisiis, me võime minna päevakorra teise punkti juurde. ja selleks on Mariette Janako raporti projekti teine lugemine Euroopa Liidu sõjaliste struktuuride olukorra ja tuleviku väljavaadete kohta millele on esitatud rohkem kui sada muudatusettepanekut ja kolmekümnendal mail arutatakse need väliskomisjonis. ja nüüd ma annan sõna raportöörile. suur tänu, eh, esimees. ma tegelikult ei tea, kas sellel on mõtet või mitte sest minu kolleegid parlamendisaadikud ei ole saalis kohal, olgem nüüd avameelsed, kuid kui te soovite, ma jätkan. suur tänu kolleegidele eh, esitatud muudatusettepanekute eest, eriti variraportööridele, kellega meil oli suurepärane koostöö. rääkides minu poolt koostatavast raportist siis on üsna tavaline, et sellega seoses esitatakse erinevaid seisukohti, sest äh, kaitsevaldkond kuulub otseselt liikmesriikide pädevusse ja on liikmesriike, kes ei taha oma pädevusi selles valdkonnas loovutada. me oleme seda põhjalikult ka eelmistel koosolekutel arutanud, seetõttu ma täna ei lasku detailidesse, aga kui me räägime ajakavast, siis eh, väga palju tööd on vaja veel ära teha, eh, kuna raport tuleb täiskogul hääletusele ja septembris eh, välisasjade kõrge esindaja Catherine Ashton juuresolekult. ja selleks, et saavutada edu, me peame need küsimused ka kõrge esindajaga läbi arutama, et seda dokumenti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus nõukogule esitada kui me räägime nüüd raportis esitatud muudatusettepanekutest ja pärast kohtumist erinevate fraktsioonide variraportööridega, äh, koostasime viis kompromissettepanekut ja seitse suulist muudatusettepanekut. kompromiss number üks äh, puudutab äh, osasid üks ja kaks ja see ei tekita probleeme, kuna see täiustab teksti, muudab teksti paremaks ja äh, neid me juba arutasime variraportööridega neljandas lõikes. ja siin ma viitan kompromissettepanekule kaks, äh, siis see hõlmab erinevaid muudatusettepanekuid, mis üksteist täiendavad. kompromiss number kolm härra Dafi Danjani poolt esitatud muudatusettepanekute koond. Äh, muudatusettepanekud viiskümmend üks ja viiskümmend kolm. me ei tohi unustada, et Ateena mekanism ei ole sama kui lahingugrupid. me peame mõtlema kulude vähendamisele ja mõtlema sellele, et jagada ülesanded ja kohustused võrdselt sõjaliste operatsioonide puhul järgmine kompromiss number neli hõlmab muudatusettepanekud viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa. mina äh, teen ettepaneku avada arutelu nende pädevuste üle, mis on antud kõrgele esindajale äh, seoses Euroopa Liidu lahinguüksustega, lahingugruppidega kui asjale ajutiselt läheneda, siis võivad tekkida probleemid ja seetõttu ma leian, et see uus ettepanek on parem, paremas tasakaalus. kui me räägime nendest lahingugruppidest, mis on olulised, siis tuleb arvestada ka järgmise kompromissiga. kompromiss viis äh, muudatusettepanek üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, kus räägitakse välisasjade kõrge esindaja ja NATO peasekretäri vahelisest koostööst ning vajadusest säilitada koostöö üksused, et tugevdada Euroopa Liidu ja NATO vahelisi sidemeid ja suhteid. me oleme sellega igati nõus pärast seda, kui me arutasime seda härra Brokiga äh, välisasjade komisjonist ja proua Oweniga, kes vastutab Türgi suhete eest, äh, saavutasime kokkuleppe ja selle põhjal sündiski see kompromissettepanek ja seda selgelt selleks, et äh, seda lepingut Türgi teatud osale ei kohaldatud, kuid äh, kõrge esindaja ei olnud sellega nõus ja seetõttu see mõjutas otseselt ka koostatavat teksti. Türgi on kinnitanud, et ta ei hakka seda kohaldama, kuna selle kohaldamiseks on vaja üksmeelt NATO-s ja kompromiss viienda lõpus on lõpus öeldud. Äh, Starting from the Berlin Plus Agreements ja ma usun, et selline sõnastus on parem. lisaks sellele, et see peegeldab paremini tegelikkust tahaksin kuulda, mida teised arvavad sellest ettepanekust. on esitatud ka mu suulised muudatusettepanekud, eh, mis leidsid laiapõhjalist toetust fraktsioonides. Eh, lugupeetud esimees, loomulikult me peame neid Euroopa Liidu mehhanisme ja vahendeid analüüsima, mis on vajalikud selleks, et täita eh, kaitseülesandeid ka rahvusvahelisel areenil. kuidas hallata ja ohjata kõiki neid erinevaid üksusi ja vahendeid on väga oluline teha tööd selle suunal ja selleks on meil vaja tõhustatud koostööd kaitseplaneerimisel ja Euroopa tasandil sünergia saavutamisel. ja see aitab lahendada erinevaid probleeme, mis on tekkinud seoses praeguse majandus- ja finantskriisi tõttu. kahjuks me pole saanud veel liikmesriikidelt selget vastust kas nad suudavad välja kujundada vajalikud võimekused ja tugevdada äh, olemasolevaid üksusi, äh, nende seas ka lahingugruppe. liikmesriikidel on oktoobris nõukogus võimalik üle vaadata oma kaitseplaneerimine. meil on vaja selgeid ettepanekuid, konkreetseid ettepanekuid ja selles raportis on välja pakutud erinevaid valikuid Äh, mis on nii realistlikud kui ka ambitsioonikad samaaegselt ja ma leian, et Euroopa Liit on kohustatud äh, edastama tugeva selge sõnumi selle kohta. arvestades detsembris toimuvat ülemkogu, meil on vaja ka kaitsevaldkonnas väga ambitsioonikat poliitikat. me ei tohiks piirduda ainult oma soovide ja hea tahte avaldusega ma usun, et äh, me peame selgemini määratlema äh, selle kaitse, selle poliitikavaldkonna eesmärgid. suur tänu, me peame vaatama läbi kõik need erinevad struktuurid, kuid see oli väga hea hinnang. ja me peame mõtlema äh, sellele, kuidas see protsess käesoleva aastakümne alguses käivitus ja ma sooviksin et ka variraportöörid äh, tutvuksid sellega. härra Paasku osales eh, koosolekul koos raportööri ja rap-, eh, variraportööri ja palus mul kui sotsiaaldemokraadi koordinaatoril tutvustada meie fraktsiooni seisukohta. nagu me juba eelnevate arutelude käigus ütlesime, toetame proua Janaku raporti põhisuunda. see on õigeaegne, oluline raport, mis sisaldab olulisi ettepanekuid Euroopa sõjaliste struktuuride ajakohastamiseks, eriti arvestades seda, et eh, detsembris toimub Euroopa Ülemkogu. raportile esitatud muudatusettepanekud ettepanekud, nagu tavaliselt, on äh, väga erinevad ja ka sisuliselt erinevad ja me toetame neid muudatusettepanekuid, mis suurendavad selle raporti väärtust. kuid meie fraktsioon lükkab tagasi need muudatusettepanekud, mille eesmärk on likvideerida, äh, lähtudes äh, erinevatest ideoloogilistest kaalutlustest, äh, neid ettepanekuid, mis on tehtud Euroopa Liidu sõjaliste struktuuride parandamiseks. me ei toeta neid muudatusettepanekud, mis üritavad tühjaks muuta, tühistada need positiivsed tulemused, mis on kirjas eelnevates raportites. ja see on kolm aspekti, millele härra Paško soovib juhtida tähelepanu. me nõustume kokku lepitud kompromissidega, mis hõlmavad erinevate poliitiliste fraktsioonide põhipunktid mõned variraportööride poolt esitatud muudatusettepanekud on juba hõlmatud kompromissidega, selleks on heaks näiteks kompromiss neli, milles kutsutakse üles Euroopa Ülemkogu mõtlema sellele, kuidas poliitilise otsustusprotsessi Euroopa Liidus ühtlustada ja ka äh, riiklikul tasandil, et saavutada äh, äh, kiirreageerimisvõimekuse ja me leiame, et lahingugrupid Eh, mis moodustatud teatud kindlaks perioodiks, eh, peavad eh, tegutsema kokkulepitud eeltingimustel, mis on paika pandud ÜRO vastava taotlusel. härra Strasbourg räägib, kui oluline laiapõhjaline lähenemine kriisi ohjamine, integreeritud tegevus ja äh, viimase abinõu kasutada. varireportöör palub lahingugruppide piirkondlikku mõõdet laiendada, et suurendada nende tõhusust. koos raportööriga härra Pasku kutsub üles hindama äh, alalise äh, äh, ühise kaitse- ja julgepoliitika äh, lao äh, loomist. härra Paško äh, rõhutab oma märkmetes äh, toetus proua Džanakule ja meie fraktsioon toetab kõiki neid punkte, mis edendavad olemasolevate sõjaliste struktuuride tõhusat kasutamist ja äh, meie ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Need olid siis Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni seisukohad, proua Janako. kas te soovite äh, reageerida härra Pašku poolt esitatud kommentaaridele? tänan, esimees. sotsiaaldemokraatide fraktsiooni variraportööriga koostöö oli äärmiselt konstruktiivne ja ta juba varem ütles, et ta täna ei saa kohal olla. ja üks tema ettepanekutes oli juba teksti sisse viidud. juba enne seda, kui me need erinevad muudatusettepanekud koondasime ja ma usun, et see raport tema abiga ja teiste abiga, tsoonide abiga äh, saab olema näiteks selle kohta, millised jõupingutused on vajalikud selleks, et, et saavutada see olukord, mida te äh, väga hästi kirjeldasite. kuid samas me ei usu, et meie raportis peaks olema ka negatiivseid kirjeldusi, sest me ei paku välja radikaalseid muutusi oma raportis. ma ei suhtu sellesse niimoodi, kuid me tahame tagada, et see on selline raport, mida kõik liikmesriigid on valmis toetama. sest nagu ma ütlesin, väga paljud liikmesriigid ajaloolistel põhjustel äh, on üsna vastumeelsed, kuna äh, selles nähakse äh, riiklike otsuste autonoomsust äh, ja suveräänsust. ma usun, et meil on võimalik saavutada hästi tasakaalus olev raport ja neljapäeval, vabandust, kolmapäeval saadan oma raporti eh, koos muudatusettepanekutega variraportööridele edasi ja äh, avaldan ka oma hääletussoovitused. ja äh, jään ootama siis teiste varireportööride vastust sellele. tänan, proua Janagu. ma tahan äh, kõigile meenutada, hääletus äh, toimub kolmekümnendal mail Äh, ma tahan, et kõik äh, parlamendiliikmed oleksid teadlikud sellest, ka need, kes täna kohal ei ole. ja kõik äh, fraktsioonid peaksid olema teadlikud sellest raportist, kuna see raport on äärmiselt oluline Euroopa Liidu tuleviku jaoks ja Euroopa osalemise jaoks. ja ol-, hääletusel osalemine on äärmiselt oluline, arvestades seda, et järgmisel aastal toimuvad parlamendivalimised ja taoline raport vajab äh, laiapõhjalist toetust. ja meie järgmine koosolek toimub mil-. see nüüd rutiine oli järg, meil on ka nüüd proovib. kolmandal juunil.